nagu te teate, kolmapäeva hommikul pärast äh, Bulgaaria eesistuja äh, töökava esitlemist äh, ministri poolt toimub Euroopa tuleviku üle arutelu. tegemist on äärmiselt olulise kohtumisega meie jaoks ning see on esimeseks oluliseks kohtumiseks ministritega, mis võimaldavad parlamendil olla siis arutelu keskmes äh, Euroopa tuleviku üle. selleks, et arutelu oleks spontaanne ja interaktiivne, siis oleme me otsustanud kasutada uut öö, vaba mikrofoni süsteemi, ehk siis kõik saadikud, kes soovivad, saavad sõna paluda ning neil avaneb võimalus ennast väljendada. muidugi mõistan, mitte kõik ei pruugi sõna saada, aga me üritame võimalikult tasakaalustatult seda teha ning arvestada ka siin kojas valitsevat mitmekesisust. ning lähtume siis äh, fraktsioonide äh, arvukusest selles. ning suur aitäh!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 pärast äh, härra Josu Joriste Abon